And so, dear colleague, can we start? head kolleegid, kas võime algust teha, küsib esinaine. ütlen tere tulemast kõigile, tere tulemast ka meie külalistele siin, kes on äh, osa võtmas äh, suurepärasest debatist, mis puudutab äh, avalike raamatukogude rolle. aga enne, kui läheme selle teemaga edasi, tahaksin rääkida midagi sissejuhatuseks ja jätkan itaalia keeles, ütleb esinaine. nii et pange omad kõrvaklapid pähe. esiteks siis ma arvan, et mõningad kolleegid veel tulevad alles ja kogunevad, aga alustame siiski juba. tahaksin siin lühidalt öelda seda, et äh, käesoleval nädalal äh, on olnud väga palju kurbi sündmusi, Joe Cox, äh, kes on siis, oli parlamendi liige Ühendkuningriigis, teda, ta mõrvati brutaalselt omaenda äh, Äh, valijatega käis ta kohtumas äh, ning äh, selle visiidi jooksul tapeti ta brutaalselt. loomulikult tegemist on, oli noore inimesega, nii et väikesed lapsed peres. ta oleks saanud kolmapäeval kolmkümmend kaks nelikümmend kaks, vabandust, tegi Oxfamis vabatahtlikku tööd, kandis ka inimõiguste eest võitleja äh, tiitlit ja tegemist oli inimesega. ja oleme kõik praeguses äh, Euroopa Liidu jaoks raskel hetkel ning sooviksin teile öelda lihtsalt seda, et sooviksin teda meenutada, sest äh, tegemist on inimesega, kes maksis äh, eluga selle eest, et ta tahtis vabalt öelda seda, mida ta ütles, mida ta mõtles ning ta soovis lihtsalt teha parlamendi tooliku parlamendisaadiku tööd ning ma paluksin tema mälestuseks minuti vaikust grazie. Allora, eh, solo velocemente eh.... suur tänu, läheksin kiiresti nüüd eh, päevakorra eh, vastuvõtmise juurde, kui kellelgi vastu midagi pole, siis lähme järgmise päevakorrapunkti juurde mm, ja kinnitame muudetud päevakorra. teine punkt, kinnitame kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda aprilli ja kahekümne viienda, kahekümne kuuenda aprilli eh, protokollide kinnitamise äh, kaheksateist, üheksateist aprilli protokollis oli üks tehniline viga, üks detail ehm, tuleks sinna lisada ning eh, parandatud protokoll eh, esitatakse juuli koosolekutel. kui lisaprotokolli ei ole, siis eh, kuulutame need kinnitatuks. sooviksin öelda ka seda, et tõlge on meil prantsuse, saksa, itaalia, inglise, kreekas, Hispaania, Portugali, Soome, Tšehhi, Eesti, ungari, poola, Sloveenia, Bulgaaria ja Rumeenia keelde. meie tänane kohtumine on jälgitav ka internetis ja koordinaatorite otsustest kolmekümnendast maist olete te teadlikud, need saadeti meili teel laiali kolmekümne esimesel mail ja kolmandal juunil nüüd lähme siis meie väga huvitava kuulamise juurde, paljud on seda kuulamist kaua soovinud, sest äh, räägime õigusest ligipääseda kultuurile, kultuuriõigusest ning, ning kirjaoskusest ja ähm, ka avalike raamatukogude rollist praegusest Euroopas äh, ning äh, see Ehm, ehm, on üks äh, olulisematest teemadest ja me kindlasti peab meie kultuurikomisjon sellega tegelema. usun, et täna on äh, paljud asjad ka äh, digivaldkonna tõttu muutumas, kuid samas on raamatukogud ka oluline osa sotsiaalse kaasamise projektis. meid huvitab sellest aru saada, kus antud eh, hetkel, milline roll on raamatukogudel, kuidas on muutunud, eh, millised eh, on raamatukogude ülesanded ning me teeme seda mõningate ekspertidega koostöös ning esitan, esitlen teile alates vasakult proua, proua Barbara Liison, kes on Breveni linnaraamatukogu direktor, ta on tegutsenud äh, Äh, nii Saksa kui ka Euroopa tasandil ähm, ja et ta on Euroopa äh, Professionaalsete Raamatukogude Organisatsiooni juhtinud ning tema räägib sellest, kuidas äh, raamatukogud on tänapäeval kahekümne esimesel sajandil osa meie kogukondadest ja kuidas nad võivad tegutseda rolli praeguses muutuvas maailmas säilitada. teiseks on siin Frank Eusmans, kes on Amsterdami linnaraamatukogu, raamatukogu teaduste, ülikooli, vabandust, raamatukoguteaduste professor, tema räägib sellest, kuidas raamatukogud panustavad eh, nii info kui meediateadlikkust ja kirjaoskust ning ta räägib ka meie praegustest pädevustest ja räägib ka sellest, kuidas ta suurendab eh, info tõlgendamise võimekust ja Dan Mount on paljude oluliste raamatute autor, mis äh, on seotud ka digimaailmaga ehk siis e-laenutusega ja samuti ta räägib ka erinevatest laenutusmudelitest ja võimalustest, äh, kus raamatukogud laenutavad ka e-raamatuid ja kuidas on võimalik neid kasutada Eh, kasutatavad lugejate jaoks Euroopas ja Põhja-Ameerikas. niisiis, eh, nagu te ise ka aru saate, eh, tegemist on väga huvitava kuulamisega, olen teile väga tänulik sellest, et siia tulite, annate enda kõigepealt sõna Barbara Lisonile ja teil on võimalus nüüd meiega oma teadmisi jagada. tervist ja suur tänu, et kutsusite mind täna siia, selleks et ma räägiksin avalikest raamatukogudest ja nende rollist kahekümne esimesel sajandil Näete siis, kuidas on minu ettekanne struktureeritus. tegemist ei ole ainult lihtsalt struktuuriga, vaid siin on kirjas äh, ka avaldused, räägime sellest, mikspärast avalikud raamatukogud on väga olulised, äh, seda ka digitaalajastul ja kuidas äh, nad demonstreerivad oma olulisust ning kuidas nad saaksid oma rolli, olulist rolli veel paremini mängida. kõigepealt vaatame siis äh, avalike raamatukogude tausta kohta üht koma teist. kuna tegemist on raamatukogudega, mis kuuluvad kohalikule omavalitsusele, siis me peame vaatama, kuidas kohalik omavalitsus toimib. loomulikult omavalitsuse puhul on väga tugevad majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsuste riskid Äh, vahel on äh, kohalik omavalitsus ise äh, ellujäämise ohus ja nad peavad organiseerima avaliku raamatukogu töö sellegipoolest. väga palju muutuvad tööd ja töökohad ning digitaalse ühiskonna tekkimine viib ühiskonna täiesti uutele alustele, alustele ning kodanike elud peavad saama integreeritud sellesse uude keskkonda või siis eh, vastupidi, uus keskkond peab kohanduma nendega. Eh, eh, muidugi trükipressi leiutamine Gutenbergi poolt ei ole üldse sarnane sellega, mis toimub praegu, see on nagu ööpäev ja seetõttu peavad kohalikud omavalitsused tagama uut rolli ja teenuseid, nad peavad aru saama, mida, mis on lugemise ja mõistmise jaoks vaja selles äh, uues ajastus äh, ning õppimine peab olema vastavuses sellega. siis avalikud raamatukogud, millised on nende rollid? Äh, nende rolli ja teenuste rolli seavad poliitikud küsimärgi alla, nad ei saa aru täpselt, mida see digitaalses ajastus tähendab, avalik raamatukogu selline. mina ise mitte, aga minu kolleegidelt küsitakse väga tihti, et mikspärast on üldse avalikku raamatukogu sellist vaja, kui internet on olemas. ja siis loomulikult on kohalike omavalitsuste rahanappus, kärped avalikus sektoris, sektoris see, mis viib ähm, äh, ohtliku olukorrani ning äh, kuna avalik raamatukogu on vabatahtlik äh, teenus, on kärped mõjutavad loomulikult raamatukogusid väga palju ning mõningates riikides, kogukondades on ka laenude küsimus, aga see on statistiline küsimus, minu arust jõuame selle juurde hiljem. ja loomulikult digitaalsete teenuste järgi on kodanike huvi aina suurem ja kohalikud omavalitsused peavad seetõttu toetama nende uute teenuste väljaarendamist ning äh, nende kliendid, lugejad peavad nendest teenustest ka huvitatud olema. siis äh, läheme selle juurde, et äh, teadmiste ja kaasatuse suhtes mängivad avalikud raamatukogud väga olulist rolli sellepärast, et avalikud raamatukogud aitavad inimeste oskusi suurendada ja kaasatust suurendada, sellepärast et nad pakuvad vastavaid teenuseid. raamatukogudel näiteks koolidega võrreldes on see eelis, et nad võivad aidata kogu haridustee ja isegi vahel elukestvalt toetada eh, inimesi nende õppeprotsessis. head eh, avalikud raamatukogud on kolmas võimalus pärast kodu, kooli või töökohta õppimiseks eh, ja tegutsemiseks ning on kohti, kus seda kutsutakse isegi teiseks elutoaks. tegemist on vaikse, kena kohaga, kus inimesed tunnevad ennast hästi. ja loomulikult äh, ka äh, mitteformaalse hariduse keskuseks on nad äh, siis iseõppe puhul. siit te näete statistikat, kus, mis on koondatud läbi programmi Avalikud raamatukogud aastani kaks tuhat kakskümmend. Te näete, et siin on kuuskümmend viis tuhat avalikku raamatukogu Euroopa Liidus aastas on sada miljonit külastajat, küsimust ei ole tegelikult ilmselt külastajates, vaid pigem äh, nendes, kellel on raamatukogukaart, ilmselt käib seal raamatukogudes inimesi veel rohkemgi. ja te näete, et äh, inimesed näevad, et äh, raamatukogud mõjutavad nende töövõimalusi inimesed tahavad ennast arendada läbi raamatukogude ja raamatukogude abiga oma tööelus. numbrid on minu arust väga muljetavaldavad siin. Te vaat-, kui te vaatate, siis te näete, et oskuste rajamine ja toetamine läbi raamatukogude on väga suur ja samuti toetab see inimesi nende töökvalifikatsioonis hästi tahaksin äh, siin näidata lihtsalt mõningaid fotosid äh, nende avalduste kohta, mida ma ennem siin välja tõin. siin on näha pildid slaidi peal, mis äh, kajastavad erinevaid raamatukogu rolle. Te näete, et inimesed õpivad, näete, et on siin migratsioonitaustaga inimesi, inimesi, kes tukuvad siin äh, diivani peal inimesed, kes kasutavad digitaalvahendeid ja loevad ja te näete ka traditsioonilist äh, raamatukogus inimene loeb raamatut, mis on tegelikult üks äh, tuumtegevusi äh, avalikkuse jaoks, äh, mida raamatukogud pakuvad. avalikud raamatukogud tänasel päeval pakuvad väga erinevaid teenuseid. küsimus ei ole mitte ainult raamatute laenutamises, vaid modernsed raamatukogud on aru saanud sellest, et meediavahendite ning raamatute laenutamisest peavad nad minema edasi innovatiivsete teenuste pakkumise juurde niimoodi, et avalikkuse erinevad vajadused oleksid raha rahuldatud, sealhulgas ka näiteks eh, tehnoloogia nälg. tundub, et mõningad fotod on puudu, ütleb kõneleja slaidide pealt. aga ma oleksin tahtnud teile näidata siin lapsi, kes loevad tekste iPadilt eh, ning keda nõustab eh, või juhendab siis raamatukoguhoidja vaatame nüüd, kas leiame, siin ka ei ole fotot, siis järgmisel slaidil vabandab kõneleja. aga raamatukogud on väga olulised osalejad ka eh, avalikkuse integreerimise ja kaasamise osas. Nad on tõesti äh, madala äh, lävendiga avalik teenus nii-öelda, väga lihtsalt on võimalik ligipääsu saada raamatukogule. Äh, te ei pea selgitama, kes te olete, miks te tulete, vaid et peate lihtsalt taotlema raamatukogu kaarti ja saategi olla laenutaja. laenutuskaartide jaoks võib olla pisike teenustasu, Äh, aga enamasti on need teenused tasuta ja lastele on alati tasuta, nii et tõesti väga lihtsasti ligipääsetav ja madalate kuludega avalik teenus on see. ja tõesti, äh, raamatukogud töötavad kaasamise integratsiooni teel, äh, väga tihti sellest ei räägita, aga pikk traditsioon on. viiekümnendatel ameeriklased ja inglased tõid äh, Saksamaale uus, uut tüüpi raamatukogu selleks, et demokratiseerida saksa rahvast, nii et äh, need ra-, äh, raamatukogu tüübid just rõhusid sellele integratsioonile ja kaasatusele ja praegune väljakutse seisneb selles, et pagulased tulevad Euroopasse ja selles kontekstis mängivad avalikud raamatukogud väga olulist rolli, sellepärast et need on kergesti ligipääsetavad avalikud asutused ja nad on juba võtnud enda kanda selle äh, ülesande ja arendavad välja uusi teenuseid, eriti just pagulaste tarvis. nii et siin ongi jällegi pildid, äh, fotod äh, Bremenis minu koduraamatukogust näete, et siin on immigratsioonitaustaga inimesed, kes on erinevates äh, olukordades, õpiolukorras siin meie õpitoas või te näete siin ka, et raamatukogu töötaja äh, räägib siin pagulastele, äh, näitab neile Äh, raamatuid ja aitab äh, neil õppida uut keelt selleks, et nad saaksid Saksa ühiskonda integreeruda. meil on väga palju erinevaid raamatukogusid, äh, meil on ka olemas näiteks arvutid, kus on võimalik lugeda rohkem kui kaks tuhat erinevas keeles meediaväljaannet on võimalik ka oma kodukeeles lugeda pagulastel ja meil on väga palju ka ruumi Äh, kus äh, inimesed äh, saavad aega veeta. võib-olla nende elukohad on päris kitsad, siis on väga hea ajaveetmise vorm see. küsimus on, kuna tegemist on raamatukogude puhul väga kulukate asutustega, siis milline on nende väljund? seda küsimust on võimalik muidugi raamatukogude poolt erinevalt käsitleda, näete siin ühte konkreetset näidet, tegemist on Toronto avaliku raamatukoguga ja nemad püüdsid vaadata, kuivõrd palju äh, otseselt äh, kulutatakse raamatukogu jaoks, millised on otsesed käegakatsutavad äh, järelmid sellele investeeringule ning millised on kaudsed ähm, äh, järelmid? nii et üks võimalus on loomulikult teha investeeringut niimoodi, et investeerite kuhugi, mis siis toimub midagi ja te saate mingi tulemi Torontos me näeme, et üks Kanada dollar, mis on raamatukogusse investeeritud, annab tagasi kuus dollarit ning teistes riikides on võimalik näha samasuguseid järelmeid Austraalias, Floridas ja Ameerika Ühendriikides tervikuna on toodud siin need näited. me võiksime Euroopas ka sellesse samasuguse näite tuua, see ei ole muidugi äh, lõplik tõde, aga igal juhul üks dollar või üks euro, mis on investeeritud avaliku investeering, äh, avaliku raamatukokku, toob tagasi äh, palju rohkem. Lähme nüüd nende peamise mõju juurde tegemist on taristuga, mis on loodud info jagamise, hariduse, harimise ja kaasamise jaoks. tegemist on juba etableerunud institutsiooniga, neid ei pea alustama nullist, seda ehitamist ja ma äh, alati rõhun sellele, et poliitikud peaksid teadma, et seda olemasolevat taristut saab ja peaks saama kasutada. edasi äh, tegemist on koostöö ja koostöövalmite institutsioonidega selleks, et parendada nende mõju ja nende teenuseid. Nad harjunud tegelikult teiste institutsioonidega koostööd tegema. näete siin näiteid, näiteks Bremenis oleme me partneriks eh, peaaegu sajaprotsendile koolidest, eh, töötame koolidega koos ja see toob loomulikult kaasa suurema mõju kui see, kui me lihtsalt istuksime omaenda seinte vahel, nii et eh, pöörduda teiste institutsioonide puhul on väga klassikaline viis raamatukogudele toimida ja ma tahaksin tuua siin näiteid, et isegi mitmetes erinevates Euroopa riikides inimesed mõtlevad, mida teevad raamatukogud, neil on strateegilisi mõtteid hollandlastel on siin strateegia, et te näete siin kõiki kategooriaid, mille me oleme selles äh, ettekandes välja toonud. ja tegelikult kõige olulisem asi, mida ma tahtsin öelda, on see, et raamatukogudel on potentsiaali äh, tulevaste kogukonnajuhtideks saada, äh, nii et sellel võib olla tõe põhi all edasi maapiirkondade juurde jõudes ja väikelinnade juurde jõudes, siis teate, et väga palju probleeme on see, et maapiirkondades inimesed lahkuvad, kolivad ära, kultuurielu on vaene ja töökohti pole ja tõesti, avalik raamatukogu on ainukene kultuurikeskus sellistes kohtades, isegi kui tegemist on sellise mobiilse bussis oleva raamatukoguga, siis see mõjutab ikkagi kohalikke selles piirkonnas siis üks näide Rumeeniast. tahtsin tuua teile äh, näite Biblionet Apia koostöö kohta, äh, mida on ka Gatesi äh, sihtasutus toetanud, näite selle kohta, kuidas aitavad raamatukogud strateegilisi poliitika eesmärke saavutada, kuidas põllumeestel on aidatud paremini oma tooteid müüa. Te ei ootaks ilmselt midagi sellist raamatukogult, aga väga hea projekt ja väga edukas on see olnud ja viimasena tahaksin kindlasti rõhutada, et raamatukogudel on väga oluline roll äh, äh, inimeste jaoks, need saavad väga aktiivselt kasutatud inimeste poolt, näiteks sada kaheksateist miljonit äh, kohalkäijat või visiiti raamatukogusse on inimeste poolt tehtud eelmisel aastal ja seda on rohkem, kui nii mõnigi teine institutsioon seda enda kohta öelda saab Äh, ja siis loomulikult linnalise arengu jaoks on see loomulikult äh, äh, oluline ka, minu viimane osa ettekandest sellele keskendubki, tahaksin siin tuua väga hea erilise näite, tegemist on ideede pood Londonis. mõte oli selles, et mitte väga Äh, atraktiivne raamatukogu oli selles kohas, inimeste käest küsiti, kuidas te tahaksite, et teie raamatukogu välja näeks. Äh, koondati ideed kokku, ehitati äh, loomulikult uhke hoone, pandi see kohe ostutänavale ja väga palju käiakse seal tõesti siis siin näide sellest, kuidas Saksamaale lõime me täiesti modernse raamatukogu seda vana raudteejaama asemele Äh, äh, nüüd on tegemist avaliku raamatukogu ikooniga ja iga kord, kui räägitakse kirjaoskusest, lugemisest ja nii edasi, kasutatakse tavaliselt just selle meie modernse äh, raamatukogu pilte. avalik raamatukogu Seattle'is, mille on üks kõige kuulsamatest arhitektidest maailmas ehitanud, väga hea näide siin ja viimane näide jällegi Aarhusi avalik raamatukogu kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembrisse avati Eh, tegemist on vana sadama piirkonnaga, eh, mis praegu väga kiiresti areneb, eh, inimesed linnas ja poliitikud tahtsid luua sellise vahesammu linna keskme ja kehva piirkonna vahel, nii et ehitasid sinna uhke uue raamatukogu. viimane või täpsemalt eelviimane slaid, ütleb kõneleja, on siin soovitused ma loodan, et ma sain teile näidata eh, modernse ühiskonna jaoks eh, kasulikke aspekte avaliku raamatukogu puhul, eh, ühiskonna jaoks tervikuna, aga ka indiviidi jaoks üksikuna. aga meie töö võiks muidugi olla tõhusam ja paremgi veel, kui meil oleks rohkem poliitilist toetust. ja loodame, et nende soovitustega ka Euroopa tasandil saaksime me paremat ja rohkem toetust võib-olla õigusandluses, projektijuhtimises, Mm, võib-olla ideede koondamises eh, ja jagamises Euroopa tasandil raamatukogude kohta, nii et suur tänu teile tähelepanu eest! suur aitäh väga huvitava ettekande eest! Te rääkisite sellest, kuidas maailm muutub ja kuidas raamatukogud sellele kaasa aitavad, raamatukogud on justkui äh, Äh, ankruks selles muutuvas maailmas, nii Euroopas kui ka mujal. ja nüüd äh, annan sõna äh, Frank Huismanile, kes on Amsterdami ülikooli professor. palun. tere päevast annan teile lühikese ülevaate sellest, äh, milleks on, äh, milles seisneb siis äh, meedia edendamine läbi raamatute, kõigepealt räägiksin natukene meediast, informatsioonialasest, sest teadmisest, räägiksin siis sellest, mida avalikud raamatukogud teevad ja praegu teevad, siis räägin poliitilisest lähenemisest meedia ja informatsioonialasele kirjaoskusele ja siis räägiksin ka natukene sellest, mida me teame meedia ja infoalase hariduse tõhususest. mida siis see meediaalane kirjaoskus tähendab? Õnneks mul siin mingeid pilte ettekandes ei ole, aga Äh, meediaalast kirjaoskust ähm, võib defineerida mitmeti. ühelt poolt on äh, see võime kriitiliselt äh, läheneda meediale ja meedia vahendusel esitatud sisule, nii et, et tegemist on kriitilise oskusega see, selle alla käib meediaalased teadmised, oskused, hoiakud ja ka eetiline suhtumine siis infoalane kirjaoskus, samuti mõiste, mis vajab ajaloolises mõttes lahtiseletamist. see, see koosneb kahest osast, kõigepealt tuleb aru saada, millal inimesel on üleüldse vajadus täiendavat infot saada ning teiseks, kui on äh, tuvastatud, et infovajadus on olemas, siis tuleb üles leida ja hinnata ja kasutada informatsiooni oma eesmärkide saavutamiseks Need äh, kaks mõistet, meediaalane kirjaoskus ja infoalane kirjaoskus, äh, on erineva taustaga. meediaalane kirjaoskus on pärit raamatukogudest ja äh, infoalane kirjaoskus rohkem haridussfäärist, aga viimasel ajal on need kaks mõistet üksteisele üha rohkem lähenenud ja see on üsna paljugi seotud sellega, et Äh, väga palju äh, meediast on üle läinud digitaalsesse keskkonda ning meedia digitaliseerumine on siis praegustele protsessidele kaasa aidanud. avalikud raamatukogud on infoalast kirjaoskust edendanud tuhande kaheksasaja seitsmekümnendatest aastatest saadik äh, raamatukogud ei aita mitte üksnes õppijaid, vaid ka õpetajaid, aitavad neil leida ja hinnata infoallikaid võib äh, ju arvata, et õpetajad teavad kõike, aga nii see tegelikult ei ole. Neil äh, äh, võib-olla ei olegi mingit otsest infovajadust, aga niipea, kui nad mõne raamatukogu töötaja kokku saavad, saavad nad aru, et neil ikkagi on informatsiooni vaja. niisiis ja just nimelt sellise äh, info äh, otsimise viisiga olen ma tegelenud, olen äh, kokku puutunud ka kooliraamatukogude temaatikaga ja, ja võib tõesti öelda, et lisaks avalikele raamatukogudele on ka kooliraamatukogud selle kirjaoskuse arendamiseks väga palju ära teinud ja nüüd siis hiljem üheksakümnendate aastate teisel poolel ja kahe tuhandendatel aastatel on avalikud raamatukogud aidanud inimestel omaneda, omandada ka IKT-oskusi, digitaalseid oskusi ja see ei puuduta mitte ainult lapsi, vaid ka täiskasvanuid ja vanemaealisi inimesi, ka nemad on meie programmidest äh, kasu saanud. meediaalane kirjaoskus ähm, äh, selles vallas on kaks lähenemisviisi, üks keskendub kaitsele ja poliitilistes aruteludes on just see suund väga silmapaistev, et kuidas kaitsta inimesi meedia võimaliku kahjuliku mõju eest, aga samas tuleb inimestele anda ka rohkem eh, võimu, nii et, et nad suudaksid infoallikaid paremini ära kasutada, et nad suudaksid näiteks meediat ära kasutada selleks, et omaenda sihte edendada avalikud raamatukogud on keskendunud just nimelt sellele teisele suunale, minu arvates on see äärmiselt oluline, sest et võime meediat kriitiliselt kasutada, aitab neutraliseerida meedia negatiivset mõju. avalikud raamatukogud olid algselt kohad, mis, kus oli võimalik meediakanalitele juurde pääseda aga nüüd on neist saanud äh, äh, omamoodi keskused, kus inimesed saavad ka infot äh, vahetada nii et, et ainult äh,, ei ole enam niimoodi, et raamatukogu töötaja on see, kes aitab inimesel meediaallikaid leida, vaid aitab inimestel ka üksteisega suhelda ning raamatukogu töötajad õpivad äh, inimestelt, kes raamatukogus käivad ja näiteks äh, paluvad neil ka äh, aidata võib-olla raamatukogu igapäevases näiteks äh, arvutioskuste alaseid kursusi korraldada. kuidas seda tehakse, üha rohkem ja rohkem on, on meedialaboreid, kus inimestel on võimalik tutvuda selliste äh, asjadega nagu iPhone'id, iPadid ja nõnda edasi, samuti kasutada äh, Äh, tarkvara teha omaenda videosid ähm, ja neid Youtube'i panna äh, siis on veel äh, loojate töö, kojad, need on omamoodi siis äh, laienduseks sellele, et, ähm, et äh, sellele ideele, et inimene õpib lugedes ja inimene õpib asju tegelikult ka neid tehes ja sellele just äh, raamatukogud üha rohkem kehtestavad, loovad siis selliseid ruume äh, loojate jaoks, kus inimesed saavad midagi teha, luua uusi meediaväljaandeid äh,, kasutades siis kaasaegset tehnoloogiat niisiis eh, inimestel on võimalik, eh, võimalik näha siis, kuidas neid eh, vidinaid oma elus praktilisemalt ära kasutada. samuti korraldatakse mm, üritusi, kus näiteks arvutigraafikud tulevad kokku, et uusi asju luua, mm, samuti näiteks aidata raamatukogude kataloogi luua ja nõnda edasi see informatsioonialane kirjaoskus on valdkond, kus raamatukogud on alati olnud väga tugevas positsioonis äh, sellele äh, on, sellele suunale on ka teadusasutused väga palju keskendunud, me oleme üritanud mõisteid defineerida ja nõnda edasi ning valitsused on samuti selle mõiste infoalane kirjaoskus üle võtnud ning võib öelda, et nüüd äh, mainitakse seda peaaegu kõikides äh, haridusprogrammides. Äh, meediaalase kirjaoskusega pole asi veel sama, Euroopa Komisjon ja ka OECD on edendanud just nimelt digitaalseid oskusi Äh, mis ei ole küll päris sama, mis äh, meediaalane kirjaoskus, aga ne, nende rõhuasetus on olnud olnudki rohkem äh, majand-, majanduslikel ja tehnoloogilistel aspektidel, aga selle tegevusega on osalenud ka raamatukogutud ja UNESCO on üritanud siis sellele meediaalasele kirjaoskusele oma panust anda ning äh, mõned aastad tagasi, siis aastal kaks tuhat kaksteist võeti vastu Moskva deklaratsioon ja siin on öeldud, et äh, meediaalane kirjaoskus on äh, teadmiste, hoiakute ja oskuste kogum, mis on vajalik selleks, et pääseda juurde, analüüsida, hinnata, kasutada, valmistada ja edastada informatsiooni ja teadmisi ning luua loomingulisi ja juriidilisi ning eetilisi viise, mis austavad inimõigusi mulle tundub, et see on väga heaks lähtepunktiks, äh, kui me äh, keskendume meediaalasele kirjaoskusele ja sellele, mida avalikud raamatukogud teevad. kuivõrd tõhusad on sellised koolitused ja haridusprogrammid? Äh, mis puudutab infoalast kirjaoskust, siis on jälgitud erinevate programmide ede, edukust ja väga palju on uuritud inimeste Äh, infoalast käitumist, seda, kuidas inimesed infoallikatega oma igapäevaelus ümber käivad. meediaalane kirjaoskus on äh, selle kohta tuleb öelda, et äh, vastavate programmide tõhususe kohta käivad tõendid pole veel kuigi veenvad Äh, lähenemised on äh, nii teoreetiliselt kui metoodiliselt üsnagi mitmekesised ning samas äh, siiski on ka mõningaid tõendeid selle kohta, et sellised programmid on üldiselt tõhusad Äh, kuigi väga palju me nende programmide tõhususe kohta avalikes raamatutes veel ei äh, tea, ähm, äh, selle teema, temaatikaga on küll tegeldud, aga põhiliselt ainult kohalikul tasandil. jah, me teame võib-olla, mis juhtus Kanadas või Lõuna-Koreas. UNESCO on loonud üldise meedia ja infoalase kirjaoskuse hindamisraamistiku, mis ühendab eh, teooria, metoodika, andmekogumise alased suunised. nii et, et kui raamatukogud ja mitte üksnes raamatukogud, vaid ka eh, meediaalase koolituse andjad seda rohkem kasutaksid, siis oleks meil ka süstemaatilisemaid andmeid ning eh, saaksime ka näha, kas selline koolitus on tõhus ning millised on äh, ja mida me tuleks teha selleks, et neid programme tõhusamaks muuta. niisiis ütleksin lõpetuseks, et selline ühtne lähenemine meedia ja informatsioonialasele kirjaoskusele on väga oluline. me peaksime seda kindlasti toetama, me peaksime toetama äh, igas vanuses inimesi nende eetilise standardite rakendamisel ja nende põhimõtete rakendamisel, et inimesed oleksid äh, meedia vallas äh, toimuvaga rohkem kursis, oskaksid ennast kahjulike mõjude eest kaitsta ning äh, oleksid ka eetilisemad info edastajad ja kui nüüd pakkuda välja ka mõned soovitused, siis tahaksin öelda, et on väga oluline olla teadlik sellest, et avalikud raamatukogud on informa-, informatsioonialase kirjaoskuse ja meediaalase kirjaoskuse arendamisel olnud pikka aega esirinnas, nende positsioon koos kooliraamatukogudega on selles vallas väga tugev, nad on eh, teinud palju selleks, et tõsta laste informatsioonialast kirjaoskust ja samuti eh, nende inimeste kirjaoskust, kes eh, enam koolis ei käi avalikud raamatukogud äh, on paljudes riikides äh, pidanud äh, kokku puutuma eelarvekärbetega Äh, see äh, ei ole olnud hea, väga oluline on toetada raamatukogusid, et nad suudaksid meedia ja informatsioonialase kirjaoskuse kursusi, kursusi korraldada ja väga oluline on, et meil oleks äh, ühtne lähenemine meedia ja informatsioonialasele kirjaoskusele, need kaks asja tuleks ühtsesse mõistesse kokku viia ja näiteks Horisont kaks tuhat kahekümne raames võiks läbi viia ka vastavasisulisi uurimisprogramme aitäh! aitäh selle väga huvitava ettekande eest ja nende soovituste eest. aitäh, professor Huismann ja nüüd Äh, võime alustada küsimuse ja, küsimuste ja vastustega, võib-olla laseme esitada mõned küsimused ja siis anname võimaluse meie külalistele vastata. meil on kakskümmend minutit küsimusteks ja vastusteks praegu ning kõigepealt äh, saab ähm, äh, sõna meie rap-, raportöör, nii et me hakkame küsimusi koguma kõigepealt ja kolleeg Krasnodebski või vabandust, kolleeg Strojevski on kõigepealt sõna. <clears throat> aitäh, kallid ähm, kolleegid. alustaksin äh, mõningate kriitiliste märkustega ärgem unustagem, et äh, meie tänane arutelu raamatukogude teemal äh, toimub äh, äh, praegu siin saalis ja väga palju inimesi siin just kohal ei ole. samuti tahaksin meelde tuletada, et praeguse finantsraamistiku raames ei ole mitte mingeid vahendeid rahastamaks uusi raamatukogusid Euroopa vahenditest, varem see võimalus oli olemas niisiis ma kordan veel kord, et täna me ei saa äh, rahastada uusi ja suuri raamatukogusid, isegi mitte liikmesriikide arhiive. veel üks oluline asi, me räägime sellest, et me tahame maksustada raamatuid, äh, nii audio, äh, audio, kuulamisraamatuid kui ka e-raamatuid sest et me näeme, et praegu on raamatute käibemaks väga madal ja nagu öeldud, me tahame maksustada siis ka e-raamatud, see oleks uus viis e. e-raamatud on siis üks viis inimeste lugemuse edendamiseks meie kui Euroopa Parlamendi komisjon saame loomulikult eh, teha soovitusi, rääkida sellest, mida me soovime, eh, teha erandeid raamatukogudele, et eh, nad saaksid Euroopa fondidest täiendavaid rahalisi vahendeid, jah, me oleme valmis tegema kõik, mis vaja, sellepärast et kui need suured raamatukogud, mida siin ettekannetes mainiti, ehm, need on ju ehm, suurepärased ehm, lugemise edendajad, need raamatukogud ja mis puudutab e-raamatute maksustamist, siis kui see maks on liiga kõrge, muutuvad need raamatud vähem kättesaadavaks ja äh, mul on veel üks ettepanek, mis puudutab statistilise andmete parandamist. täna kasutame äh, väga äh, väheseid andmeid, mis puudutavad näiteks lugejaskonda ja raamatukogusid Äh, meil ei ole väga palju infot selle kohta, millised on inimeste lugemisharjumused, kuidas nad osalevad erinevates raamatukogu äh, poolt korraldatud programmides. Äh, liikmesriigid kasutavad väga erinevaid metodoloogilisi aluseid selle info kogunemiseks ja näidata, kuidas Rootsi või Taani Äh, teeb midagi ja kuidas äh, midagi ei tee sellised riigid nagu Portugal, siis ähm, need võrdlused ei ole eriti põhjendatud, sest võrdlusalused pole samad äh, olin aastaid kultuuriminister ja seetõttu võin öelda, et raamatukogude jaoks on kõige olulisemateks partneriteks mitte kultuuriministeeriumid, vaid kultuuriministrid, vaid hoopis sageli rahandusministrid. Nemad on need, kes langetavad olulisi otsuseid, mis puudutavad raamatukogude igapäevaelu. ja lõpuks tahaksin veel rõhutada, et need andmed, mis puudutavad Kanadat, näiteks üks dollar eh, toob tagasi kuus dollarit eh, Äh, seda, see on midagi sellist, mida mitte ükski rahandusminister ei usuks ja seetõttu ongi oluline näidata ka illustratsioone ja tuua näiteid selle kohta, kuidas see tegelikult toimib ja lõpuks on mul ka üks küsimus. Äh, see on seotud minu viimase märkusega. Äh, millist statistikat teie arvates peaks esitama ja kuidas paremini põhjendada avalike raamatukogudesse tehtud investeeringuid? ma paluksin, et kolleegid äh, peaks pe,, peaksid kinni kõneajast. Äh, proua Trüppel, suur aitäh äh, teie ettekande eest. oli väga huvitav kuulda seda, et avalikud raamatukogud mängivad niivõrd olulist rolli ka digitaalses kesk-, keskkonnas ning nad panustavad väga palju võrgustike loomisele kohalikes kogukondades, edendavad inimeste digitaalseid oskusi ning paku äh,, pakuvad äh, paljudele inimestele siis juurdepääsu ühiskonnaellu. Te rääkisite raamatukogude moderniseerimise fondist ja tahaksin küsida, kas te olete arutanud ka seda, et kus äh, see fond peaks täpselt olema ja kas oleks võimalus, et Euroopa Raamatukogude organisatsioonid äh, taotlevad vahendeid ka Euroopa strateegiliste investeeringute fondist, nõndanimetatud Junckeri investeerimiskavast. aitäh. nüüd härra Grammatikakis, palun. mulle väga meeldib meie tänane kohtumine see näitab, kui suurel määral on olulised äh, raamatukogud. mina olen raamatukogude fanaatik. ja samuti kasutan ma innukalt internetti, lihtsal põhjusel. kui vaatame inimkonna ajalugu, näeme, et raamatukogudel on olnud väga oluline roll ma ei tea, kas praegune meedia on selliste ülesannete kõrgusel. näide, üks parematest Euroopa raamatukogudest avab oma uksed Ateenas äh, lähikuudel tänu äh, ühele Kreeka laevaehitajale see on näide sellest, et äh, on veel selliseid inimesi, kes selliseid institutsioone äh, kalliks peavad. kuid raamatukogudele tuleb, raamatukogusid tuleb väärtustada ka tõelisi raamatukogusid, mitte ainult virtuaalraamatukogusid ma olen kontaktis Kreeta ülikooli raamatukoguga ja mina tean, kui oluline see on. järgmine küsimus. aitäh. suur tänu. ma räägin hispaania keelt, kui teie lahke loaga. ma olen niivõrd nõus sellega, mida te ütlesite, kui selle ja eh, küsimus on pigem eh, selles, et äh, küsimus on selles, mida siin nimetatakse näiteks stiimuliks. miks äh, minna veel, miks minna, miks mitte minna veel kaugemale? see, mida te siin räägite ja mida olen ise näinud oma kogemustega kohalikus omavalitsuses, on see, et äh, avalik äh, raamatukogu äh, käib käsikäes kooliga ja see on äärmiselt oluline kontseptsioon. see on veelgi olulisem väikestes linnades ja külades. ning oleks see veelgi olulisem, kui suudaksime ära kasutada paremini kaasaegseid infotehnoloogiaid, nagu seda siin ka korduvalt öeldud on. aga probleem ei ole enam informatsiooni kättesaadavus, vaid sellest arusaamine. ja võime tõlgendada e, ja mitte ära eksida meie praeguse ühiskonna problemaatika komplekssuses. raamatukogud hakkavad e, vastutusest aru saama, sellest mitte äh, Eh, sellest, kui tähtsu-, tähtis on olla instituut, teiste institutsioonidega koostöös, näiteks koolidega ja mitte ainult sellest, kui oluline on see, et raamatukogu asuks kättesaadavas kohas kesklinnas, millega ma täiesti nõus olen, vaid avatud ustest peab minema edasi, peab minema kaugemale ja peab aktiivsemalt tegutsema, peab võtma endale juhataja giidi rolli arvan, et äh, avalik raamatukogu peaks sotsiaalselt konkureerima meediaga selles valdkonnas mõistmise, tõlgendamise ning äh, kodanikele lähedal asumisega, kellel on just kõige rohkem sellist lisandväärtust vaja on, mida leida raamatukogudes. informatsiooni on liialt palju ja infole ligipääs on juba niivõrd universaalne, et see ei ole enam probleem, vaid eh, see võib vastupidi keerulisust juurde tuua, probleeme juurde tekitada. ning ma paluksin teil teada seda, kas eh, oleme valmis astuma sammu, näitama üles suuremat ambitsiooni eh, raamatukogude toetamiseks ja nende koostöö toetamiseks koolidega, aitäh! aitäh. kas on veel sõnasoovijaid? ei ole. minul endal on ka mõned küsimused. mis puudutab vahendeid, ka mõned eelkõnelejad viitasid sellele selles väga huvitavas tekstis, mille te koostasite poliitikaosakonnale, te äh, palute äh, äh, võimalust osaleda teatud programmides. tahaksin küsida, mille, millistes programmides te olete juba osalenud ja ma arvan, et toetust oleks võimalik saada ka sellistest programmidest nagu Erasmus ja Erasmus pluss me oleme väga palju võidelnud selle eest, et kultuur ning kultuuripärandi digitaliseerumine oleks Euroopa Liidu programmides kaasatud, olgu siis tegu loomingulise Euroopa või mõnede muude programmidega. näiteks äh, programmidega, mille raames fond, fond, vahendeid eraldatakse äh, Äh, platvormide loomiseks ja ka struktuurifondide toetust ei saaks välistada, aga siin on meil ülempiiriks viissada miljonit äh, eurot, võib-olla süve, võime sü põhjalikumalt seda teemat hiljem arutada. Äh, struktuurifondidest eraldatakse vahendeid ainult siis, kui on jätkusuutlik haldusmudel, nii et, et tõesti tahaksin teada, äh, kust need vahendid teie arvates peaks tulema, me räägime innovatsioonist. Äh, selles dokumendis tehtud ettepanekute hulgas ähm, on ka ettepanek ju luua Euroopa äh, raamatute etikett, millega me tunn-, märgistus, mille, märgis, mille läbi tunnistame Euroopa raamatukogude rolli mis puudutab nüüd meediaalast kirjaoskust ja digitaalset kirjaoskust, siis ja need kaks asja on ju omavahel seotud, siis tahaksin küsida, et kas on mingeid äh, võrgustikke või äh, kontakte avalike raamatukogude ja kooliraamatukogude vahel? Osservatsioone kriitika, che io condivido, che l'approccio UNESCO mette più in evidenza eh, la innovazione tecnologica. niisiis ja siis äh, see, mida te rääkisite UNESCO-st ja äh, kõige sidumisest teiste kultuurikaupadega. kas äh, piisab, kui me võtame vastu ainult digitaalsete oskuste arendamine tegevuskava ja keskendume vaid innovatsioonile raamatukogudes? tahaksin teada, kas teil on selles valdkonnas mingeid soovitusi, sest meie tahaksime aidata kaasa probleemide lahendamisele, aitäh Äh, kas äh, keegi soovib veel esitada küsimuse? Äh, aitäh, härra Penta, aitäh, lugupeetud esinaine, mul on väga lihtne küsimus, aitäh teile ettekannete eest. Need olid väga head ähm, kuuskümmend viis miljonit raamatut ja mõne aasta pärast oleks neid juba kaheksakümmend miljonit, kas ähm, see on positiivne areng? Äh, äh, pidades silmas, et me räägime näiteks ka sellistest väikestest piirkondadest, mikropiirkondadest, kas neid raamatukogusid oleks vaja rohkem või vähem või oleks vaja parem, paremat koostööd suurte ja väikeste raamatukogude vahel nii et, et millised on need arengusuunad selles küsimus, vallas? aitäh! ja nüüd vastused, palun. kõigepealt proua Lisson, mulle esitati üsna palju huvitavaid küsimusi ja vastaksingi kõigepealt neile, mis mulle esitati Te rääkisite sellest, et äh, kas rahvaraamatukogud on osalenud Euroopa programmides, tegime seda üheksakümnendatel aastatel, siis oli selline Euroopa programm nagu Publica, äh, mille teemaks oli innovatsioon rahvaraamatukogudes Äh, see oli äh, väga oluline paljude Euroopa raamatukogude jaoks, äh, mis edendas ede-, aitas kaasa väga paljude raamatukogude arengule, samuti mõned raamatukogud on saanud raha kohalikelt omavalitsustelt, mille abil on ostetud raamatukogubuss, on renoveeritud või taastatud haruraamatukogusid aga äh, see, sellist rahastamist ei ole just palju, kõik sõltub üsna palju kohalikest omavalitsustest ning kohalikel omavalitsustel on muud prioriteedid, siis raamatukogud raha ei saa. siiamaani äh, vähemalt Saksamaal ja äh, ma arvan, et ka mujal Euroopas ei ole olnud äh, juttu sellest, millest kõneles proua Trüüpel. loomulikult me oleme läbi Euroopa variorganisatsioon, äh, katusorganisatsioonide üritanud leida äh, Euroopa fondidest raha statistika jaoks, statistikat juba mainiti, statistika on väga oluline ja mitte ainult siis äh, statistika ise, vaid ka vahendid ja meetodid, et välja töötada ühine lähenemine raamatukogundust puutuvale statistikale. me tegime sellega natukene algust juba tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel, siis aga Euroopa Liidult raha enam ei tulnud ning meil ei olnud vahendeid, et seda tegevust jätkata räägiksin ka positiivsetest arengutest, mida just mainiti. loomulikult lapsed on kõikjal ja nad äh, Neid sünnib ikka ja nüüd, kus meil on pagulasi palju, sünnib neid ilmselt rohkemgi ning raamatukogudel on äh, võimalus ähm, anda äh, neile võimalus siis õppida ka kuskil mujal kui koolikeskkonnas ning Kreeka saadiku küsimus, miks on meil vaja üldse raamatukogu hooneid, kui on olemas internet, siis see on äh, ka vastuseks. meil on hoone, raamatukogu hooneid vaja, sellepärast et meil on väga palju erinevaid kul-, kultuure ja meil on vaja sellist mitte hariv, hariduslikku õhkkonda, sest raamatukogud just ei ole ju haridusasutused, aga nad on ähm, õppe äh, kohad ning need õppimiskohad on väga olulised, kui lapsed kasvavad suureks ja mõistavad, et on koht, kuhu nad saavad tagasi tulla ka pärast kooli lõpetamist nii et, et e, e, e, imetlen Jaakuse sihtasutust selle Ateena raamatukogu rajamise eest ja tahaksin seda väga külastada vaatan, milliseid küsimusi mulle veel esitatakse, võib-olla kolleeg vahepeal jätkab. jah, härra Huismans. aitäh ähm, nende julgustavate sõnade ja küsimuste eest. kõigepealt äh, härra Grammatikakise küsimus, et kas meil tõesti on üleüldse raamatukogusid äh, veel vaja? tahaksin juhtida tähelepanu kahele asjale, kõigepealt äh, e-raamatute turuosa äh, sellistes eesrindlikes riikides nagu USA ja Ühendkuningriik on stabiliseerunud ning äh, järk-järgult äh, see isegi väheneb, moodustades umbes kolmkümmend protsenti turust, nii et, et seitsekümmend protsenti nendes äh, progressiivsetes riikides on on siis füüsilised raamatud, seitsekümmend protsenti raamatutest, mis ostetakse ning ja kui inimestelt küsidi, et kas teile meeldib lugeda e-raamatuid või paberraamatuid siis, siis seitsekümmend protsenti või umbes nii palju leidsid, et neile meeldib rohkem lugeda paberraamatut, eh, kui nad raamatuid üleüldse loevad. ja see puudutab ka lasteraamatuid, näiteks kui ka eh, noor, noorukitelt küsida, eh, kumb neile rohkem meeldib, siis nad ütlevad, et meile meeldib lugeda paberkandjal olevaid raamatuid Äh, üliõpilased, äh, kutsekoolide õpilased äh, praegu saavad tihtipeale materjali digitaalsel kujul ja esimene asi, mis nad sellega teevad, on prindivad selle välja ja alles siis hakkavad seda lugema. nii et, et ma arvan, et see on nagu ja ma arvan, et see on äärmiselt oluline signaal ei ole niimoodi, et meie siin Euroopas läheme automaatselt üle e-kanalitele e, e-raamatutele, nii et, et me peame eh, säilitama ka füüsilised raamatud, aga ma ei kõnelenud eh, avalikest raamatukogudest üksnes kui kohtadest, kus saab raamatuid laenutada, ma rääkisin meediaalasest kirjaoskusest ning eh, siin jõuan ka härra Mara Kalli küsimuseni kas raamatukogud äh, saaksid olla aktiivsemad, äh, äh, seda te vist küsisite, kas raamatukogud saaksid aidata aktiivsemalt kaasa kontaktide loomisele kohalike kogukondadega, jah, ma arvan, et nad saaksid seda teha, aga loomulikult sõltub see ka sellest, kus raamatukogu täpselt asub, aga mina räägin Hollandi kogemuse põhjal Ehm, kus me oleme selliseid asju juba üsna palju teinud viimase kümne aasta jooksul. meil näiteks ehm, on ehm, kooliraamatukogu programm, mis Äh, on siis seotud programmiga, kus koolidele, koolides luuakse siis võimalus raamatute laenutamiseks. enamasti on see siis äh, lihtsalt selline kooliraamatukogu, mida haldab avalik raamatukogu, aga see võib olla ka näiteks äh, arvuti, kus õpilased saavad siis raamatuid tellida ja siis need raamatud saadetakse kooli Äh, tegemist on programmiga, mis on väga tihedalt seotud kohaliku kogukonnaga, kohalikud omavalitsused äh, mängivad siin olulist rolli ning äh, sellised programmid on levinud üle kogu riigi ning peaaegu kakskümmend protsenti algkoolidest on juba sellised raamatukogud loonud. see loomulikult ei tähenda et, et kaheksakümnes protsendis üldse mingeid raamatuid ei ole, aga neil on lihtsalt teistsugused raamatukogud kui koolis raamatukogu ei ole, äh, siis äh, me näeme, et äh, et laenutatakse siis just nimelt selliseid kehvema kvaliteediga raamatuid ma arvan, et see programm, millest ma rääkisin, on väga hea näide sellest, kuidas raamatukogud on ulatanud käe kohalikele kogukondadele sellest võiks õppida ja ma tean loomulikult, et teistes riikides ähm, on äh, seda, äh, on selliseid süsteeme samuti ja meil on väga hea meel, et me ei ole lasknud oma kooliraamatukogudel alla käia statistika küsimus, jah, ma olen see juba ligemale kümme aastat tegutsenud selle nimel, et inimesed koguksid äh, korralikult äh, andmeid EFLAS. Äh, oleme seda teinud ja ma arvan, et on vaja stiimuleid et oleks vaja mingit näiteks riigiülest äh, asutust, äh, Euroopat näiteks, kes äh, hoolitseks selle eest, et inimesed statistilisi andmeid ühetaoliselt koguks ning kui Euroopa ütles liikmes, ütleks liikmesriikide statistikaasutustele koguda andmeid samasugusel moel, siis oleks sellest väga palju kasu. see Äh, see praegu see just nimelt äh, meil ei ole neid arve, sellepärast et äh, statistikat üht-, andme, statistilisi andmeid ühtselt ei koguta. ja lõpetuseks räägiksin meediaalasest kirjaoskusest ja digitaalsest kirjaoskusest. kui ma teie küsimusest õigesti aru sain, siis te küsite minult, et kas UNESCO Äh, egiidi all tegutsemine ei muuda asja liiga tehniliseks. ei. Äh, proua esinaine ütleb, et ta on täiesti nõus UNESCO lähenemisega, et rohkem tuleb pöörata tähelepanu uuenduste kultuurilisele aspektile ja mitte keskenduda ainult tehnoloogilistele aspektidele. härra Huismans, jah, on äärmiselt oluline, et me oleksime teadlikud äh, meediaalase kirjaoskuse kõigist etapp, äh, aspektidest ja mitte ainult äh, sellest tehnilisest küljest. väga oluline on ka oskus informatsiooni tõlgendada ja teada, kes seda infot saadab, kes selle taga on. minu arvates on see midagi sellist, mida meie Äh, millega meie siin Euroopas peaksime väga palju tegelema. aitäh! Äh, härra Grammatikakis, meil on veel üks äh, kõneleja, kas te saaksite oma küsimuse esitada hiljem? härra Grammatikakis ütleb, et ta pole kunagi öelnud, et ta on Rahvaraamatukogude vaenlane. otse vastupidi jah, te ütlesite, et teile ei ole, teile nad nii väga ei meeldi minu meelest. aga nüüd annaksin siis sõna meie kolmandale ja viimasele külalisele, Dan Mountile, kes on digitaalse internetipoliitika spetsialist ja tema räägib meile e-laenutustest, väljakutsetest ja võimalustest. aitäh! suur tänu! mul on väga hea meel, et mul on võimalus äh, siin äh, Barba ja Franki suurepärastele äh, ettekannetele järgneda omaenda ettekannega, mis räägib e-laenutamisest, väljakutsetest ja võimalustest. Ähm, nii et siin on siis minu ettekande struktuur kõigepealt esimeseks. ma alustan sellest, et ütlen, et räägime e-laenutusest äh, avaliku informatsiooni ligipääsu ajaloo taustast Äh, kui me räägime kultuuritoodetest ja hüvedest ning õppimisest, siis ligipääs neile on olnud aastate jooksul äh, ainult vähestele kättesaadav, aga ainult ähm, viimase kahesaja aasta jooksul äh, tööstusrevolutsioon, avaliku haridusprogrammide laienemine Euroopas ja Ameerikas ning kirjaoskuse üldine kasv on toonud kaasa selle, et ligipääs on laienenud nüüd avalik raamatukogu äh, on olnud ikkagi kultuuri õppimise äh, ja äh, kirjaoskuse keskuseks ning me oleme toetanud ka loojate, loovinimeste, kirjanike ja teiste tegevust lisaks laenutamisele, avalikule laenutamisrežiimile mitmetes riikides, mis tagab selle, et äh, raamatud saavad laenutada äh, raamatuid ning ka, et äh, autorid saavad oma tasud selle eest. internetiajastu ja digitaalse revolutsiooni kaasa, kaasnähtuseks on olnud see, et suhted kirjastajate ja raamatukogude vahel on muutunud teistsuguseks ja üks võtmeasi, mis on muutunud, on see, et füüsiline äh, omandus on äh, liikunud üle sellele, et litsentsi on vaja selleks, et äh, digitaalset sisu avada ja lugeda. kui me räägime äh, allalaadimisest, kas raamatute allalaadimisest või siis ka muusika allalaadimisest, siis tegelikult on teil lihtsalt litsenseeritud ligipääs sisule, te ei oma seda sisu ja no muidugi sõltuvalt mitmetest lehekülgedest tingimustest, mille te olete heaks kiitnud, klikkides, kui te ligipääsu saate. Äh, see võib tunduda kui omandus, aga tegelikult ei ole see mitte seda. ja see võiks äh, luua palju erinevaid väljakutseid ka raamatukogudele, sellepärast et e-laenutuse jaoks mingisugust õiguslikku korralikku alust ei ole, seetõttu peavad äh, raamatukogud läbi rääkima väljastajatega ja väljaandjatega otse, et rääkida üks-ühele kokku tingimustes, milles e-laenutus toimub. loomulikult selle tulemusena no on siis raamatukogud välja arendanud erinevaid litsentsi andmise protsesse ja toon välja erinevad kategooriad siin. esimene on e, ühe kasutaja mudel, mis on väga lihtne, üks e-raamatu litsents e, kuulub siis ühele kasutajale. E, kui kõik litsentsid on ära kasutatud, siis peavad inimesed lihtsalt ootama, kuna nad saavad elektrooniliselt ligipääsu oma väljaandele või raamatule ja see on justkui e-järjekord see on atraktiivne väljas, väljaandjatele, sellepärast et äh, see aitab äh, füüsilistest tõketest üle saada, aga see võib olla ka piirav, äh, kuna see on võib-olla teistsugune kui tavapärase e-meedia tarbimine. siis hübriidlitsentsi mudel kombineerib erinevad litsentsi andmise viisid näiteks ühe kasutaja litsents pluss sellised litsentsid, mis võimaldavad mitmel kasutajal kasutada allikat korraga Eh, ning see on fikseeritud aja, ajaga pooleks aastaks ja seda on vaja uuendada, kui see aegub. Eh, erinevate litsentside eh, hea külg on see, et neid antakse erinevates punktides, erinevates kohtades, muidugi siin on paindlikkust ja valikuvõimalust rohkem, aga samas see tähendab seda lisakulusid ja keerukuse kasvu tihti siis äh, maksalaenutuse eest äh, litsenseerimisviis on see, kui iga äh, laenutuskorra eest makstakse kasutaja poolt ehk siis raamatukogu poolt väljaandjale. kuna see mudel tegelikult ei piira teoorias kaaskasutajate arvu, siis siin väljakutse on igal juhul raamatukogude jaoks, kuidas potentsiaalselt neid mitmeid nõudluse kasvuvõimalusi siin piirata, kuidas seda hallata. aga hüveks on siin, et kasutajatele on kasutuskogemus atraktiivsem ja see läheb kokku rohkem ka oodatud eeldustega, kuidas inimesed eeldavad, et digitaalses keskkonnas see sisu saab tarbida siis kahese litsentsi mudel, äh, see on ilmselt äh, näide, äh, mida peamiselt kasutatakse siin Rootsis ja Taanis kaheksakümnest mudelist, mida ma vaatasin hoole, hoolikamalt. tegemist on siis väljaandjate ja raamatukogude kokkuleppega, kus võimalus ole, on, et mõlemad pooled saavad hüve aga piirang on muidugi selles, et väiksed riigid, kus on äh, väga väike äh, keelekasutajate olukord, äh, noh muidugi inglise keele turg on niivõrd suur, et ei ole karta, et digitaliseeritud allikate hulk inimestele on kättesaadavam, aga muidugi väiksemate riikide puhul võib olla see kitsaskohaks ja äh, lõpetuseks äh, raamatukogu poolt äh, toetatud mudel, mis muidugi tähendab seda, et raamatukogu ise omab e laenutustaristut, neil on olemas oma serverite peal kõik e-materjalid e, e-allikad e, e-raamatud ja nii edasi ja kõik ülejäänud mudelid äh, Äh, rajanevad sellel, et äh, välised vahendajad ja välisplatvormid on olemas äh, ja raamatukogul on omaenda liides, mis kasutab neid kõrvalplatvormi, aga need on ikkagi kolmandate osapoolte poolt omatud. nüüd see viimane mudel tähendab seda, et raamatukogu ise selle taristu välja arendab. hea on see, et põhimõtteliselt digitaalselt on see väga omanduse lähedane, sellepärast et raamatukogul on need digitaalsed failid olemas, aga muidugi see annab ka eh, kontrolli üleüldiselt e-laenutussüsteemi üle. negatiivne osa on see, et väga palju investeeringuid muidugi siin eh, on vaja teha selleks, et seda süsteemi eh, nii käima saada kui ka seda laiendada ja halal hoida. aga tavapäraselt pakuvad väljaandjad loomulikult kõige populaarsemaid äh, raamatuid ja allikaid äh, väga arusaadavatel põhjustel. nii et äh, rääkides siis füüsilisest laenutusest või siis e-laenutusest, kui ma vaatasin neid kaheksakümmend mudelit, siis e-laenutus on endiselt väga väike osa üldisest raamatu laenutusest, üks kuni kümme protsenti kesk, keskelt läbi, aga üleüldiselt äh, statistika näitab, et pikaajaliselt äh, füüsiliste raamatute laenamine ähm, äh, väheneb ja e-laenutused kasvavad. näiteks Hollandis kaks tuhat viis oli sada kakskümmend miljonit raamatulaenutust versus seitsekümmend kaks miljonit kaks tuhat neliteist, aga e-raamatute laenutamine kasvas, kaks tuhat neliteist oli see kaks koma üheksa miljonit ja kaks tuhat viisteist kolm koma kaheksa miljonit. nii et äh, tendents on kasvav. Äh, väga tihe tabel siin, aga siin on äh, need kaheksakümmend erinevat mudelit on siin reas aga siin on äh, justkui tulemustabel nendest erinevatest äh, võimalustest, äh, sest kui te vaatate siin rahvusriigi kontekstis, siis Sloveenia puhul näiteks, kus on hübriidmudel kasutusel, nad on suutnud kaheksakümmend protsenti olemasolevatest e-raamatutest pakkuda laenutuseks raamatukogudele, mis on suurepärane, aga see tegelikult võrdub Äh, tuhandest äh, e-raamatust või allikast äh, kaheksasajaga, mis kaks tuhat neliteist oli kättesaadav, kui me vaatame Walesi e-raamatutest, siis siin on null koma seitse protsenti väga pettumust valmistav e-laenutuste allikas, aga muidugi, kuna inglisekeelne turg on suur, siis see kokkuvõttes tähendab kaksteist tuhat Äh, ja olemasolevaid oli üks koma seitse miljonit kaks tuhat neliteist, nii et äh, nii palju siis nendest protsentidest ja arvude suhtelisusest aga muidugi, mis võimaldab ja toetab äh, seda arengut, loomulikult valitsuse poliitikad äh, aitavad oluliselt mõjutada äh, e-laenutusmudelit, kui ma vaatasin näiteks Euroopat ja Ameerikat, siis igasugused sihtotstarbelised poliitikad ja võimalused ja rahastamisvõimalused sealhulgas on aidanud e-laenutusi suurendada, sealhulgas näiteks regionaalsed poliitikad või raamatukogude äh, eelarve kasv e-raamatute laenutamiseks. siis edasi kultuurilised faktorid. toon siin äh, kaks näidet. näiteks Saksamaal on e-laenutuse äh, suurenemine äh, EKZ süsteemi tõttu saanud hoo sisse alates viiekümnendatest, tegemist on siis selliste keskustega, mis pakuvad erinevaid raamatukogu teenuseid eh, ja nendel keskustel on olnud eh, ka raamatukogudega ning eh, ka väljaandjatega väga tugevad suhted ja seda juba pikaajaliselt. siis vaatame Quebeci näidet, sealsamas kohaliku Kanada e-platvormi Äh, juhiga rääkisin ka ja Quebeci äh, piirkonna äh, raamatukogudel on olnud väga ajalooline tugev koostöö ning see tähendab ka seda, et tegelikult kohalikud raamatukogud mängivad väga olulist rolli ka raamatute ja väljaannete ostjatena. aga see on aidanud kaasa ka näiteks e-laenutuste arvu kasvule veel üks toetav faktor on kindlasti võimekus ja tahtmine läbi rääkida. selleks, et e-laenutuste teenust pakkuda, laiendada ja toetada ning alal hoida. siin on äh, muidugi väga palju ähm, erinevaid tendentse näha, lühiajaliselt me näeme ka seda, et e-laenutuste hulk on tagasi läinud või suhted äh, näiteks väljaandega on äh, nõrgemaks läinud, aga üleüldiselt pikaajaline tendents näitab seda, et e-laenutuste hulk suurendab. ja hüppan siit üle kasutaja äh, kogemusest ja näitan selle ära viimasel slaidil, ütleb kõneleja nii et äh, mul on mõtteid siin kokkuvõtteks ja ka soovitusi. esiteks ei saa kõiki ühe rihmaga äh, mõõta. kui me vaatame neid kaheksateist mudelit, mida ma olen äh, viieteistkümnes riigis praegu vaadanud, siis loomulikult valitsuse toetus, rahastamine, kultuurimõju ja üleüldine turu olukord näitab erinevaid tendentse, see sõltub üleüldiselt äh, keskkonnast, aga tegemist on erinevate kogemustega ja erinevaid asju on vaja õppida erinevatest kontekstidest ning on võimalus õppida. aga ma arvan, et me ei saa öelda, et me saame öelda, et üks e-laenutusmudel on see, mida võiks kasutada kõikides liikmesriikides, sest see oleks ebarealistlik. siis äh, ilmselt äh, see, mis praegu paremini toimib, peaks, seda peaks toetama rohkem ja selle asemel, et raamatukogud otsustaksid ühe mudeli kasuks ja jääksid selle juurde, see ei aita ilmselt nii palju kui see, et tuleks katsetada erinevaid äh, variante. nii et äh, väikesed pisikesed sammud äh, suurema lõpptulemuse suunas. ma ei hakka õigusreformist rääkima, sest selle kohta kindlasti inimesed küsivad, aga ma tahan öelda, et kindlasti ühtne teadmine ja teadmiste jagamine on väga tähtis ja Barbara rääkis siin ka ühtsest raamatukogu statistikast, mis oleks tähtis. siin ei ole kindlasti eh, e-raamatute ei ostmise ega laenutuse eh, statistikat praegu, mis oleks läbipaistev ja oleks ühtne Euroopa Liidus. kui meil oleks olemas selline statistika, siis aitaks see eh, paremini mõista e-raamatute ja e-laenutuste suhet ning äh, ka väljaandjad ja raamatukogud saavad paremat tasakaalu tagada äh, siis tõenditel baseeruvalt, äh, ilma et nad lihtsalt peaksid siin kobama pimeduses. mis oleks murettekitav tendents siis tõendite valguses kindlasti oleks võimalik tagada paremat tasakaalu, kus väljaandjad ja raamatukogud saaksid aidata paremini koostööd teha, eh, ilma selleta, et nüüd raamatukogudele midagi peale eh, surutaks, aga nad saaksid paremini kasutada ka oma eelarveid eh, siis oleks võimalik uurida, kuidas e-laenutust saaks praeguste ärimudelitega kooskõlla viia. aga aeg juba otsas, ütleb kõneleja, nii et vastan, kui on küsimusi Thank you, thank you so much. suur tänu teile. ja nüüd, äh, kas on palju küsimusi, kõigepealt kolleeg Forei ja siis kolleeg Libatška ja siis kolleeg Trüüpel. tahaksin, äh, tahaksin tulla ühe asja juurde tagasi, ütleb äh, kolleeg Verhoien eelannetuste puhul. mind hirmutas praegu see, te tõite Hollandi näite, kus on sada kakskümmend eh, miljonit laenutust olnud eelmisel aastal, järgmisel aastal aga seitsekümmend kaks miljonit ja nüüd ütlete te, et kahest koma üheksast on kolme koma kaheksani eh, tõusnud eh, e-laenutuste hulk nelikümmend kaheksa miljonit oleme kaotanud füüsilistest laenutustest, aga samas eh, oleme siin umbes ühe miljoni juurde saanud e-laenutuste hulgast, nii et mulle näitab see tegelikult, et eh, e-laenutuste ja äh, uue tehnoloogiaga ei ole võimalik nüüd edasi minna või korvata seda, kui palju on füüsiliste läänituste hulk äh, äh, kahanenud. kas on võimalik siin midagi selle vastu teha, sest minu arust on väga hirmutavad need armud, kui palju on laenutuste hulk vähenenud? Uh, ootame mitu küsimust ära, siis vastame. ja siis kolleeg Libatski suur tänu teile, lugupeetud äh, proua juhataja, mul on väga lühike küsimus kui me toetame Euroopa digitaalagenda kallal, siis äh, milline võiks olla teie arvates meie parlamendikomisjoni roll selle äh, agenda väljatöötamisel, mis peaks lihtsustama ka internetis raamatute ligipääsetavust, aitäh! kolmas küsimus. suur tänu, mulle tundub, et ähm, praegusel hetkel äh, on, oleks vajalik äärmiselt pragmaatiliselt üle vaadata selle, mis äh, toimub lihtsalt äh, võimalikult arusaadavalt. kas oleks võimalik välja töötada näiteks turu-uuring? selle kohta, millised tootmisüksused äh, oleks tegutsemisvõimelised, sest arvan, et kogu äh, süst-, äh, raamatukogude süsteem, eriti mis puudutab seda, kes neid rahastab, selline on kõigel ka majandusliku jätkusuutlikkuse küsimus ning ka aktualiseerimisküsimus. Need küsimused äh, on Euroopas praegu väga päevakorras äh, ja äh, siin on eriti oluline see nende raamatute puhul, mis pole mingisugused tavalised bestsellerid ja küsimus on siis selles, kuidas garanteerida selliste raamatute kättesaadavust tulevikus ähm,. järgmisena saab sõna kolleeg Rüüt Trüppel. tahaksin tulla tagasi äh, e-laenutusküsimuse juurde ning võimalike äh, küsimuste juurde, mida te rääkisite erinevate litsentsivõimaluste kohta ja te ütlesite läbi, rääkisite läbiräägitud mudelitest on kõige parem variant, aga praegusel hetkel teame, et kõik, äh, kõik kirjastajad ei ole selleks valmis veel, tahaksin küsitada teie käest ja ka äh, Saksamaa ja Hollandi külaliste käest, milline on teie lähenemine eh, sellele õigusloomelisele reformile, mis puudutab siis läbiräägitud tulemusi ja dialoogi, palun? ma vastan küsimustele eh, vastupidises järjekorras. proua Trüppeli küsimusele vastaksin, et ma, ma meelega, eh, ma jätsin sellest meelega, mu kõnevõtt, sõnavõtt kestis kauem, kui ma oleks arvanud ja ma eh, ei hakanud sellest rääkima ka sellepärast, et Euroopa Kohus langetab varsti oma otsuse ja mm, praegusel hetkel tundub, et et kui see kohtuotsus, sellest saab õiguslik alus eh, e-laenutusele äh, Äh, lisaks olemasolevatele otsustele kaks tuhat üks ja kaks tuhat kuus ning see puudutab ka copyrighti küsimused äh, ja sellega äh, seonduvad. e-laenutus võiks olla väärtuslik lisavõimalus raamatukogudele, kuid samas arvan, et peame tunnistama ka seda, et et kui kirjastajad leiavad, et e-laenutus on ohtlik nende, e, nende tegevusele, siis on neil võim-, muid võimalusi, et e-laenutust tõkestada või takistada. ja siin on oluline põhjalik dialoog maha pidada, sest kui asi puudutab ainult õiguslikke lahendusi, siis see toob endaga kaasa ka muid olulisi faktoreid. ma ei tea, võib-olla te soovite seda küsimust äh, veel kommenteerida. vabandust, see Eh, eh, see eh, koosolek algas hilinemisega ja ma pean varsti ära minema. mis puudutab nüüd Saksamaa ja läbiräägitud lahendust, siis see on pisut teistsugune probleem. küsimus ei ole mitte ainult selles, et kirjastajad ei ole valmis meiega läbirääkimisi pidama. aeg-ajalt on neil ka õiguslikke probleeme, nagu meilgi. küsimus äh, ongi usalduse loomises. kirjastajate assotsiatsioonid on äh, nagu nad ütlevad, nad ei saa äh, läbirääkimisi pidada meie raamatukogude esindusorganisatsiooniga, sest äh, see tähendaks äh, tihedamat vastastikust seotust, mis ei oleks ei Saksa ega Euroopa õigusega lubatud see tähendaks, et iga raamatukogu peaks äh, läbirääkimisi pidama iga, iga kirjastajaga ning äh, kirjastajaid on Saksamaal endiselt palju, nii et riik, avalikud raamatukogud äh, äh suure hea meelega äh, räägima äh, äh, nende esindajatega, äh, samas aga on kirjastajad, kes meie esindajaga ei ole nõus läbirääkimisi pidama. ning mõnikord võib see puudutada ka väga suuri kirjastajaid. see on üleüldine probleem, läbirääkimised võiks olla positiivsed, olen väga nende poolt, samas need aga ei toimi ja pole sellega seoses ka jätkusuutlik. aitäh, palun. mis puudutab õiguslik lahendus võiks äh, olla sobiv, sellepärast et tasakaal raamatukogude ähm, läbirääkimisvõime ja äh, kirjastajate vahel võib olla pisut moonutatud, sest äh, mm, kirjastajatega läbirääkimine e-, e-raamatute e küsimustes on mm, väga erinev sellest, äh, mis toimub äh, paberiraamatute, paberraamatutega seoses. huvitav on siin ka see, et Euroopa Kohus, neil on praegusel hetkel kohtuprotsess käsil Neil paluti äh, Hollandi kohtu poolt äh, arvamust avalike laenutuse küsimuses, äh, kas selle kohta, kas e-raamatud võiks olla kaasatud avalike raamatukogu reeglitesse ning paljude vaatlejate üllatuseks, ka minu üllatuseks, e, siis ees, eesmaane soovitus oli, et jah, võiks olla küll samadele reeglitele põhinev ning äh, Euroopa Kohtu äh, juristi arvamus võib selle tasakaalu taastada. see tähendab seda, et äh, raamatukogudel võiks olla vähemalt õigus laenutada ükskõik milliseid raamatuid, nende käest küsitakse, praegu see võimalust ei ole. nii et see on osaliselt ka küsimus eelkõnelejale kui võrdleme eh, raamatukandjat, paberkandjatel raamatut ja e-raamatut, siis neid ei saa tegelikult võrrelda ja eh, väga, praegu on eh, e-raamatuid palju vähem kättesaadavad, kus paber, kui paberkandjal raamatud on, nii et praegusel hetkel ei ole iga avaldatud raamatut sugugi võimalik e-raamatuna kätte saada suur tänu, arvan, et äh, kas on veel küsimusi, aga teil on veel vabandust vaja vastata. arvan, et olete selleks ilmselt siis valmis. Ehm, kas peaks äh, korraldama äh, uurimuse jätkusuutlikkuse kohta turul äh, et finantseeritaks ka mittebestsellereid, siis äh, oleks oluline, et äh, raamatukogu eelaenutus peaks olema asenduseks äh, kommertslikule ligipääsule bestselleritele. mitte igaüks, kes tahab bestsellerit lugema, ta saab seda teha raamatukogus praegu peaks olema kättesaadavus piisav nende jaoks, kellele äh, kättesaadavus on raske, raskendatud. ja kokkuvõttes võib öelda, et raamatukogudel on piiratud eelarve, et nad ei saa asendada äh, kõiki neid paberkandjal raamatuid, et äh, nõudlust rahuldada ja Äh, ja peale selle ärgem unustagem, et aga toimiv äh, kommertsturg äh, eksisteerib raamatukogude kõrval ja millised, millega tegeleb komitee, et toetada e-laenutust, siis on loomulikult huvitav teada, millega lõpeb kohtuprotsess Euroopa Kohtus ja, ja ja mis saab copyrighti küsimustest, sellega seotud küsimusi oleme korduvalt tõstatanud. küsimus on ju ka tavades, sellel on võimalikke eh, positiivseid külgi väga palju, kuid teisest küljest peab eh, meeles pidama ka seda, et peame suutma eh, me peab suutma välja töötada erinevaid positiivseid lahendusi, mitte lootma ainult kohtuotsusele ja mis puudutab nüüd äh, äh, probleemi väljaselgitamist äh, ja kaubanduslikku olukorda, kommertsolukorda, millele toetuvad arvatavasti tõenduspõhised otsused, tulevikud, see võtab, seda võtavad aluseks ka avalikud raamatukogud. mis puudutab nüüd küsimust Hollandis langenud äh, laenutused äh, ja e-raamat, laenutuse kasvu, siis äh, kolmteist koma viis miljonit langes laenutus ja üks koma miljon, kaks miljonit e-laenutus kasvas. kuid see Eh, siiski ärgem unustagem, et e-laenutus on üsnagi suur, eh, üsnagi suuresti uus nähtus ja see alles eh, muutub populaarsemaks. nii et minu seisukoht on, et e-laenutus saavutab suuremat populaarsust suhteliselt kiiresti. ja sooviksin veel ühte asja öelda, see puudutab valdkonda Äh, mis puudutab siis muresid seoses e-laenutusega, et on, see on see, et e-raamatuid laenutatakse äh, tasuta, see on äh, erinev sellest siis, mis toimub e-raamatu ostmiselt ning väidetakse, et raamatukogud muudavad turgu. tegelikult on asi proportsionaalsuses ja me oleme nõus turumoodustustega tööturul ja oleme nõus äh, aktsepteerima väikest äh, turumoonutust, et tarbija saaks kasu, nüüd on küsimus siis äh, selles, millisel määral raamatukogud suudavad garanteerida ähm, võimalikult suurele spektrile teadmistele ja informatsioonile kuid äh, mitte sel määral, et äh, teatud moonutus äh, muidugi võib tekkida, kui üritatakse toetada halvemas olukorras olevat tarbijat. ma nüüd sellega lõpetaksin. ja ma teeks veel lisamärkused vastates teie küsimusele tõenduspõhisetele tavadele Hollandi olukorra kohta võib veel öelda seda, et põhiline e-laenud e-, e-raamatute jagaja nii raamatupoodides kui raamatumüüjatele online ja ka raamatukogude laenutusplatvormid on täheldanud, et ei kannibalismi nii-öelda, nagu öeldakse, ei, ei ole näha, siis eh, ei ole erinevust laenutusprotsesside ja, ja, ja müümise vahel. nii et, et eh, sellist nähtust eriti ei ole ma ei ole eriti kindel sellest, mis toimub teistes riikides, Taanis on olukord pisut teistsugune, kuid see on seotud ka sellega, et, et raamatukogud ei suuda pakkuda uuemat tüüpi eh, teoseid äh, Äh, sest e-raamatute puhul on õigus mitte neid laenutada ra-, äh, äh, paberkandjal raamatute puhul, aga see õigus on, nii et see on rohkem pisut tõendipõhine tava ja mis puudutab seda küsimust, mille teie esitasite, proua von Häien, võib-olla ei ole hea seda võrrelda muude arvudega oleme näinud äh, seda, et viimased kümnel aastal paberraamatute äh, laenutus äh, väheneb ja me oleme arvesse võtma seda, et tase oli tõesti väga raamatute laenutamine inimese kohta oli üks kõrgemaid Euroopa Liidu riikides samas aga samal eh, perioodil, perioodil oli eh, muid eh, nähtusi tekkis, nagu näiteks e-raamatute piraatlus, mis kahe tuhande kümnendast aastast sai suure hoo sisse, nüüd on seda vähem, sest eh, aina rohkem pakutakse e-raamatuid äh, avalikele raamatutele, seda peab äh, Äh, sellest peab maksma, et äh, avaliku raamatukogu riik, liikmeks saada, aga siis on ka ligipääs üheteistkümnele tuhandele raamatule kogu süsteemis. ning sinna ka on ka muid arenguid, nii et, äh, nii et neid, sealt kahte arvu võrrelda on väga ohtlik. peame siinjuures arvesse võtma ka muid arenguid. ja lõpetuseks avalikud raamatukogud ei räägi äh,, siin me ei räägi ainult äh, la-, raamatute laenutamisest, sinnaga on seotud ka paljud haridusprogrammid ja infole ligipääs. suur tänu, see oli väga huvitav äh, küsimus, seda olid huvitavad ka vastused, tahaksin teada, kas ka komisjonil on midagi siin lisada, aitäh, et te kohale tulite. suur tänu, ma sooviksin äh, olul-, paari e, olulist aspekti kultuurivaldkonnas e, e, esile tõsta, sest siin on oluline koht ka hariduspoliitikal, turu-uuringutel, ühisturul, sest praegusel hetkel liikmesriikide töögrupp, töö, ekspertide töögrupp tegutseb, mida juhib Frank Häsmes, kes on täna ka siin kohal ja mis puudutab nüüd lugemist digitaal- keskkonnas, siis siin on väga palju siin sellist, mis on olulised äh, avalike raamatukogude ja e-laenutusküsimuses äh, üheksateist liikmesriiki osales selles töögrupis ning siin on ka mitut äh, konkreetset näidet. mul on siin mitmed näited ka kaasas ja see on kättesaadaval ka väga sobivalt online raamatukogus ja sooviksin rääkida ka struktureeritud dialoogist kodanikuühiskonnaga. möödunud nädalal rääkisime kultuuri rollist ja kunsti rollist immigrantide integreerimisel ning mul oli hea meel selle üle, et raamatukogud osalesid ja Dublini üks raamatukogu tegeleb väga äh, olulise tööga integreerimiseks kohalikku kodukonda, nad rääkisid, näitasid, tõid näiteid selle kohta, kuidas kuidas kaasamisel ja integreerimisel võivad raamatukogud teha eh, palju selleks, et eh, jagada teadmisi erinevate kultuuride vahel. suur tänu teile selle panuse eest. oleme sügavalt huvitatud selle dokumendiga tutvumiseks. arvan, et meie komisjon eh, oleks väga soovinud selle teemaga lähemalt tutvuda, see on oluline kasvav äh, protsess äh, ja see on oluline osa ka täiskasvanute õppes. Äh, meediakirjaoskus on tähtis ja see ka sotsiaalse kaasamise küsimustes ning seega on tegemist äh, strateegiliselt olulise osaga Euroopa kultuuripoliitikas ning äh, on hea, et komisjon äh, selle tähtsa küsimusega tegeleb ja sellega seoses oleks võib-olla hea ka algatusraport koostada, sest sellisete soovituste väljatöötamine õigeaegselt on äärmiselt tähtis meie kõigi jaoks ning äh, Äh, see on oluline mitte ainult liikmesriikide äh, ekspertgrupi töö tegemiseks, kuid see on oluline ka selleks, et me saaksime arutada näiteks copyrighti küsimust ja äh, oleme kaua juba palunud, et, et raamatute käibemaks äh, äh, et see, et see, seda kasutatakse ära ka näiteks ähm, et uute raamatute väljaandmiseks, meil on vaja väga palju muid programme e, ja see on ikka spetsiifiline e, kõik, et me peame sellega veel pikemalt te tegelema. suur tänu teile igatahes, suur tänu teie panuse eest. meil on siin ka ka meie eh, poliitikaosakonna eh, poolt esitatud märkmed, nii et arvan, et kogu tulemus on eh, väga hea. ma paar päeva tagasi Roomas avasin ühe, ühe raamatukogu äärelinna piirkonnas ja see oli tõesti väga huvitav kogemus. mitte ainult sellepärast me avasime raamatukogu, vaid see ka tekitas nii palju heameelt ja entusiasmi selles äh, linnaosas. rohkem, kui oleksime, siis kui oleksime avanud kaubanduskeskuse ning äh, see raamatukogu võeti ära ka Morra käest ja otsustati teha temast äh, kultuuri- ja hariduskeskus ja arvan, et see on äärmiselt sümboolne, et, äh, et selline maffia käes olnud hoone sai nüüd endale sellise olulise rolli haridusmaailmas, see on äärmiselt hea. sest arvan, et äh, see on samm korruptsioonist hariduse suunas. suur tänu, suur tänu teie siin viibimise eest ja selle, suur tänu sellest, et kohale tulite ja nüüd mõne hetke pärast kuulame eh, kolleegi tema raportiga ära ja täname seniks meie külalisi. okei okay., bene, kolleegid. hästi, kolleegid. jätkame nüüd oma arutelusid. järgmine päevakorrapunkt, viies päevakorrapunkt on struktuurireformi tugiprogrammi kehtestamine ajavahemikuks kaks tuhat seitseteist kuni kaks tuhat kakskümmend. meie raportööriks on härra Maltese. praegu vaatame läbi arvamuse eelnõu novembris tegi Euroopa Komisjon ettepaneku võtta vastu määrus äh, selle struktuurireformide tugiprogrammi kohta ning eraldati sada nelikümmend kaks koma kaheksa miljonit eurot neljaks aastaks. ja võimalik on leida ka veel võib-olla muid vahendeid regikomisjon on selles küsimuses juhtkomisjoniks ning teeb koostööd EKONi komisjoniga. regis peaks toimuma hääletus sellel teemal novembri lõpuks. see teema on meie komisjoni jaoks samuti oluline ning muudatuste esitamise tähtaeg on kolmapäev, kahekümne üheksas juuni kell pool kuus õhtul. härra Maltese, teil on nüüd sõna suur aitäh, lugupeetud esinaine. nagu te teate, on tegemist komisjoni ettepanekuga luua struktuurireformi tugiprogramm. seda tehakse vabatahtlikul alusel, liikmesriigid peavad esitama taotluse ning äh, tuginetakse kogemustele, mis on olnud Kreekas ja Küprosel tegemist oleks ähm, liikmesriikide poolsete vabatahtlike äh, abitaotlustega, aga kui see tugiprogramm on juba käivitunud äh, ja on antud tehnilist abi, siis äh, pannakse paika ka, milliseid sektoreid see peaks puutu, puudutama ning see, need reformid võivad puudutada ka kultuuri, haridussektorit, kõiki neid sektoreid, millega meie komisjon tegeleb minu arvates ähm, on äh, väga oluline meie komisjoni institutsionaalse rolliga arvestamine. Äh, väga oluline on minu arvates juhtida tähelepanu sellele, et haridusel ja kultuuril on selle programmi raames väga oluline roll. me peaksime juhtima tähelepanu äh, Äh, kultuuri- ja haridussektori erile, äh, erilisele iseloomule, need on sektorid, mida ei saa hinnata puht majanduslike tõhususkriteeriumite alusel. Nendele sektoritele on vaja teistsuguseid sihtmärke ja isegi, kui nendes sektorites majanduslikke eesmärke saavutatakse, tehakse seda palju keerulisemal ja kaudsemal viisil. see on esimene asi, millele olen arvamuses tähelepanu juhtinud. teiseks olen juhtinud tähelepanu sellele, et äh, rahalised vahendid, mis programmiks on eraldatud, tulevad nende, tuleb nendest vahenditest, mis juba Euroopa kultuuri ja hariduse jaoks mõeldud on. antud hetkel meil ei ole piisavalt rahalisi vahendeid ning äh, seetõttu tekiksid probleemid, kui peame hakkama tulevikus juba olemasolevaid vahendeid kärpima muude valdkondade rahastamiseks. kolmandaks tahaksin kõnelda sotsiaalpartnerite kaasamisest nii selle tugiprogrammi loomisse kui ka programmi üle kontrolli teotamis, teostamisse. kuidas need programmid siis tegelikult toimivad? meie sooviksime, et sotsiaalpartnerid mängiksid väga aktiivset rolli ning see, peaks ase, peaks leidma aset juba enne, kui hakatakse vigu tegema. me oleme juba sellistele vigadele tunnistajaks olnud. läbi on viidud väga palju uurimusi vanemate, varasemate kogemuste kohta. mina olen viidanud ühele, see on põhiõiguste olukorda käsitlev uuring kui selline tugiprogramm on loodud kultuuri ja hariduse vallas, aga ma tahan öelda, et on paika pandud üsna ohtlikke piiranguid, mis puudutavad näiteks haridusele juurdepääsu teatud sotsiaalsete gruppide osas. Need oleksid need teemad, mida soovin käsitleda oma arvamuses. meie esinaine juba mainis muudatusettepanekute esitamise kuupäeva ning mind huvitab see, mida teie, teil on öelda, nii et, et tahaksin ära kuulata teie arvamused ja võib-olla saan need oma teksti sisse panna. suur aitäh selle ettekande eest, kas keegi soovib selles küsimuses sõna, jah, palun, härra Nekov, äh, suur aitäh, kallid kolleegid, tahaksin tänada meie raportööri ning äh, avaldan talle tunnustust äh, tehtud töö eest. Äh, äh, mis puudutab struktuurireformi tugiprogrammi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. paljudes liikmesriikides on majanduskasv pärast kriisi olnud suhteliselt nõrk ning struktuurireformid on äärmiselt oluline selleks, et saavutada sotsiaalset ühtekuuluvus, mitte ainult äh, õigusloome küsimustes. mul on ma, ja ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on oma ettepanekud esitanud. tahaksin rõhutada ühte asja, vahendite ülekandmine. eelarve seisukohalt on see ettepanek neutraalne, samas ei tohi selle läbi kannatada ühtekuuluvuspoliitika rahastamine teiseks, selle programmi elluviimise üle tuleb teostada iga-aastast järelevalvet, tuleb kontrollida, et see programm oleks tõhus. kolmandaks, hariduse eesmärgiks Äh, on edendada inimeste erinevaid oskusi, aga see peaks aitama inimestel ka arendada kriitilist lähenemist asjadele ja seetõttu äh, peaksid liikmesriigid saama tehnilist abi ka hariduse äh, vallas programm loomulikult toimib vabatahtlikkuse alusel ning liikmesriigid ise otsustavad, kas nad peavad seda abi taotlema või ei sellele vaatamata äh, on konkreetsed äh, soovitused selle programmi osaks ning see programm peaks olema äh, avatud osalemiseks ka kohalikele ja regionaalsetele organitele. samuti toetan majandus- ja sotsiaalkomitee ettepanekut, mis puudutab artiklit viis Äh, oluline oleks ähm, äh, kaasata ka teisi probleeme nagu võitlus vaesusega, äh, teavitustegevus, kommunikatsioon ja nõnda edasi. niisiis tahaksin neid punkte veel kord rõhutada ja tänan tähelepanu eest. aitäh. kas keegi veel soovib sõna võtta? härra Maragall, palun. suur tänu teile väga lühidalt kuulasin härra Malteset ja jagan tema muresid ja ka seda, mida ta oma arvamuses meile öelda soovib. sooviksin pöörata teie tähelepanu äh, sellele, mis on äh, implitsiitselt selles äh, tekstis sees nimelt see, mis puudutab nüüd struktuurireforme viimastel aastatel, siis on äh, mantrana äh, korratud seda, et, äh, et ülesehitus, kasutus, rakendus peavad olema universaalsed ja tõestatult tõhusad. kuid kogemused näitavad, et see mitte nii ainult, et ei ole, vaid et selline poliitika on olnud äh, vastu, täpses vastuolus sellele, mida ka tegelikult soovitakse ning äh, kui räägitakse toetusprogramme struktuurireformidele, äh, siis äh, on ilmselge, et tekib oht, et aetakse segadusse ühtsuspoliitika ja majandusjuhtimispoliitika ning neid aspekte omavahel segades tekib äh, problemaatika, mis on veel hullem kui see, millega praegu kokku puutume. ja meie, ma arvan, et ühtsuspoliitika eesmärgiks on ebavõrdsuse ärakaotamine ning majandusjuhtimise eesmärk on see, et kõigiks äh, kaoks ära makromajanduslik tasakaalutus Euroopas. nüüd äh, mitte eristades meetmeid doos ja äh, olemasolevate äh, fondide vahendeid äh, pole mitte ainult ohtlik, vaid ka väga riskantne sotsiaalsetel põhjustel ja muudel põhjustel. ma jagan mõtet selle kohta, et äh, härra Maltese, mida ütles härra Maltese hariduse ja poliit-, hariduse ja sotsiaalpoliitiku kohta, kuid ma ütleksin midagi enamat vaid peaksime mõtlema ka selle peale, mida teeme selle peale, et äh, lisaväärtust anda ja äh, mis me teeme edasi, kas, äh, millelisele poliitikale anname suurema tähtsuse ja rolli, igatahes ei saa võtta ühtsuspoliitika fondidest vahendeid selleks, et kasutada neid teiste küsimuste ja probleemide lahendamiseks mulle tundub, et äh, on väga kahtlane, et äh, selliseid teemasid siin omavahel segadusse aetakse ja kas räägitakse sellest Euroopa, kuidas Euroopa eelarve tühjendatakse finantsinstrumentide läbivaatamisel, nagu näiteks EFSi puhul Junckeri plaani juures äh, Eh, on risk alati sarnane, ehk siis, et eh, tekitatakse segadus poliitika eesmärgide vahel. ja samamoodi võiks rääkida ka muudest küsimustest eh, rääk-, miks me ei räägi peaksime mõtlema selle peale, kuidas sellist eh, pigem ebavõrdsust vähendada. loodan, et suudame muudatusettepanekute osas kokku leppida ja loodan, et saame teha tõhusat koostööd, et eh, kultuurikomisjonist eh, ka regionaalarengu komisjoni tööd, mis on vastutav siis selle raporti eest. aitäh. Luigi Morgano järgmisena minu kolleeg Nekov ähm, juba tutvustas ähm, meie variraportöörina meie seisukohta, aga tahaksin öelda, et olen nõus härra Maltese seisukohtadega, iseäranis sellega, mis puudutab õigust haridusele, hariduse ja koolituse eesmärke kui me suudaksime muudatusettepanekute läbi neid aspekte rõhutada, oleks see väga hea, sest tihtipeale äh, paljudes sellistes raportites räägime me kulutamisest ja mitte investeerimisest, nii et, et võib-olla oleks parem muuta keelekasutust siin äh, räägitakse ka sellest, et äh, vähendatava, äh, kasutatavaid summasid tuleks vähendada, kuigi meil isegi praegu ei ole piisavalt vahendeid ja see minu arvates ei ole jätkusuutlik. ma arvan, et väga oluline on see, et seda kõike on põhjenduses mainitud, samuti sotsiaalpartnerite ja kodanikeühiskonna kaasamine on samuti väga oluline, sellepärast et muidu võib asi jääda väga formaalseks ning äh, poleks kuigivõrd seotud sellega, mis koha peal tegelikult toimub ja ma räägin siin just muudatusettepanekust kümme. kas keegi veel soovib sõna? jah, palun. Äh, kõigepealt annan siis sõna proua Adinolfile ja siis saab sõna raportöör. aitäh, äh, tahaksin kõigepealt tänada kolleeg Malteset Äh, selle arvamuse eelnõu eest, mis ta on koostanud. see on tõesti oluline ja ma kordan seda iga kord, äärmiselt oluline on tunnustada haridust kui põhiõigust, mitmed kolleegid on seda juba öelnud. ning ähm, ma olen nõus härra Maltesega, kui ta selgituses ütleb, et Äh, kohandamisprogrammid, äh, mis ähm, komisjon on äh, kehtestanud, on vähendanud kulutusi haridussektoris, see minu arvates on väga tõsine probleem, me tegelikult ei räägi ju kulutustest, me räägime investeeringutest ning kui vaadata selle ettepaneku rahalist osa, siis Äh, tuleks ju haridus- ja väljaõppeprogrammide osas midagi ette võtta. Need meetmed, mida Euroopa Komisjon on rakendanud, on viinud säästupoliitika ellurakendamiseni äh, liikmesriikides vaatame näiteks, mis toimub äh, Kreekas või Küprosel. Küprosel on äh, säästumeetmete äh, tulemused olnud tõesti kohutavalt, inimeste elu on kannatanud, eriti palju on kannatanud ühiskonna kõige ebasoodsamas olukorras olevad rühmad, samuti lapsed. ma loodan, et meil õnnestub äh, tõesti öelda, et tegemist on põhiõigusega, mida Euroopa Liit peab alati kaitsma, ah, jutt on siis haridusest kui põhiõigusest, aga samuti tuleks mainida tervishoidu lastele, ka seda ei saa alahinnata. ja ootan koostööd kolleegidega ning veel kord suur aitäh raportöörile, aitäh! kui rohkem sõnasoovijaid ei ole, siis äh, ütleksin, et tuginedes teie tõlgendusele, et see raha, mis tuleb struktuurifondidest, äh, peaks äh, minema just nimelt inimeste kaasamisele ma olen nõus ka sellega, mida ütles proua Adinolfi, tegemist on investeeringuga. varasematel kordadel oleme öelnud, et äh, neid äh, vahendeid ei tuleks arvestada, kui äh, mõõdetakse eelarve puudujääki. sellised investeeringud tuleks tavalistest kulutustest maha arvata mulle tundub, et teie muudatusettepanek kultuurile juurdepääsu küsimuses oli samuti väga huvitav. ühte asja tahaksin aga veel teada äh,. härra Maragall ütles, et võib-olla me võiksime paluda veelgi enamat. näiteks me võiksime äh, EFSI komisjoni Euroopa Investeerimispanka üles kutsuda edendama Euroopa platvorme, äh, mis on mõeldud haridusele ja koolitusele, kultuurile ja kultuuritegevusele antud hetkel on äh, see kõik väga ähmaselt sõnastanud, aga me võiksime äh, arutada seda, kuidas investeeringuid nendesse valdkondadesse suunata ning toetada niimoodi haridust ja kultuuri. nii et, et äh, võib-olla selle asemel, et kõnelda kärbetest, võiksime paluda midagi enamat. loomulikult me oleme praegu muudatusettepanekute esitamise faasis, aga mina tahaksin teada, kas raportöör oleks nõus sellega ja kuidas siis sellisel juhul keelekasutust muuta? jah, see näib olevat äh, suurepärane ettepanek, ütleb raportöör, me üritame seda kõik õigeaegselt teha ja ma loodan, et see on võimalik Äh, tahaksin tänada kõiki äh, kolleege sõnavõttude eest, äh, näib, et teema meeldis teile. struktuurireformide teemat ümbritseb väga palju sõnavahtu ja ideoloogiat alati mina üritasin asjale läheneda pragmaatilisemalt, sest et äh, see tugiprogramm on tehniline vahend, äh, mis äh, on mõeldud liikmesriikide abistamiseks ning me peame vaatama, kas see programm toimib või ei. meie kogemused struktuurireformide vallas on näidanud, et nendes riikides, kus neid reforme on läbi viidud ja neid on ka arvamuses mainitud, iseäranis Kreekas ja Küprosel on hariduse ja kultuuriga seonduv ähm, äh, mitte eriti hästi toiminud, sest selles, nendes valdkondades tehti põhimõtteliselt väga palju kärpeid. oluline oleks läbi viia ülevaade kulutustest, et näha, mida liikmesriigid teevad. mõnedel liikmesriikidel on võib-olla häid mõtteid selles osas äh,, kuidas äh, mitte äh, produktiivseid äh, kulutusi näiteks riigi haldusaparaadis vähendada, aga kui me räägime kärbetest hariduse vallas, siis see on ohtlik ja sellel on kahjulikud tagajärjed. see on põhimõtteliselt vale, sellepärast et haridus on õigus ja seda me ei tohi kunagi unustada aga ka majanduslikust aspektist on see vale. riikides nagu näiteks Kreeka või Küpros aga ka Itaalias ja Hispaanias ähm, on viimastel aastatel äh, avaliku sektori rahastamine olnud kriisis riigi võlakoorma tõttu ja see tähendab, et haridussektoris on tehtud suuri kärpeid. ja see tähendab, et me tegelikult kärbime midagi, mis on äh, investeerimisvahendiks, nagu äh, üks varasemaid sõnavõtjaid ütles Lõuna-Euroopas on see teinud lõpu inimeste sotsiaalsele mobiilsusele, sellele hoovale, mis aitab inimestel saavutada suuremat jõukust, edendada nende loovust me peame vaatama, kuidas need äh, poliitikad on toiminud ja me ei saa läheneda kõikidele ühtemoodi. me peame vaatama, kuidas süsteemid erinevate kriteeriumite alusel toimivad, kas erinevad lähenemisviisid on võimalikud ning äh, nüüd äh, raha koha pealt, ma arvan, et äh, me kõik äh, oleme väga hästi teadlikud, kui oluline on investeerida ning suurendada vahendeid ja mitte eraldada neid teistesse valdkondadesse, aitäh, aitäh! tahaksin teile kõigile meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne üheksas juuni kell pool kuus õhtul. aitäh, härra Maltese. ning nüüd oleme eh, koosoleku selle osa lõpetanud. homme alustame kell üheksa hommikul ning meil on homme väga tihe päev ees, me alustame aga nüüd toimub siis suletud uste taga koordinaatorite kohtumine ja Äh, räägiksin teile võib-olla natukene ka sellest, mida homme teeme, alustame hääletusega, nii et, et palun olge õigeaegselt kohal. ja äh, enne kui alustame koordinaatorite koosolekut, võib-olla teeme väikese pausi. tänan kõiki kolleege, kes siia tulid ja koordinaatorid, palun jääge siia ja varsti jätkame, aitäh!